Äh, see ei tähenda ju ometigi seda, et äh, meile üldse meeldib selline eluaegne vangistus, tegemist peaks olema proportsionaalsema karistusega. suur tänu, ütleb härra president. tegemist on küsimusega, mis on ära teeninud eraldi debati, praegu ei ole võimalik niisama siin selliseid otsuseid langetada Läheme aga edasi, Austria vastavad ametkonnad on mulle teada andnud, et härra Hella Ranneri vahetab parlamendis välja härra Hans Becker alates esimesest aprillist kaks tuhat üksteist. lubage tervitada uut kolleegi meie kojas ja tuletaksin meelde, et vastavalt kodura artiklile kolm lõikele kaks ähm, selle hetkeni, kuni ähm, on äh, liikme volitused, volitused kinnitatud, äh, saab härra Becker asuda oma kohale ja talle laienevad äh, kõik parlamendisaadiku õigused juhul, kui ta on alla kirjutanud kirjaliku avalduse selle kohta, et tal ei ole ametikohti, mis läheksid äh, parlamendisaadiku äh, kohaga vastu olla ja tervitame siis härra Beckerit. härra Trevor Colman on mulle teada andnud, et äh, ta ei ole enam Euroopa Vabaduse ja Demokraatia fraktsiooni liige ja istub nüüdsest alates kahekümne viiendast märtsist kaks tuhat üksteist tegelikult siis mitteühinenud saadikute Äh, seas. nüüd allkirjutatud seadusandlikud aktid, tuletaksin teile meelde, et koos nõukogu presidendiga kavatsemad äh, teisipäeval alla kirjutada neli äh, teksti vastavalt parlamendi kodukorra artiklile seitsekümmend neli ja kõik need pealkirjad on ka teile jaotatud, aga nüüd läheme siis päevakorra muutuste juurde päevakorra lõppversioon võeti vastu kolmekümne esimesel märtsil fraktsiooni esimeeste konverentsil vastavalt saja kolmekümne seitsmendale kodukorra artiklile, see on teile laiali jaotatud, ei ole muutusi esitatud äh, esmaspäeva kohta. teisipäeval aga härra Fernandši raport, äh, mis puudutab äh, parlamendi Äh, prognoosi aastaks kaks tuhat kaksteist on palunud EFD fraktsioon, et hääletus äh, lükatakse edasi maikuu osaistungjärgule. ja annaksin sõna proua Andreassenile, kes äh, seda taotlust selgitab. suur aitäh, ma palun Fernandese raporti hääletamine edasi lükata järgmisele osaistungjärgule väga lihtsatel põhjustel mis on ennekõike seotud äh, sellega, et raportis käsitletakse Euroopa ajalugu. ma arvan, et äh, eelarvekomisjonile on antud äh, eksitavaid arvandmeid ja üks näide on näiteks jooksev kulud, praegu siis kolmteist koma viis miljonit eurot, mis on kahtlemata rohkem, kui alguses meile üldse lubati. kui ma ütlesin, et tõenäoliselt on jooksev kulud pigem kümme miljonit eurot, siis äh, süüdistasid kõrgelseisvad Euroopa Parlamendi ametnikud mind pressis valetamises, öeldes, et äh, minu arusaam on üleliigne. ma leian, et mind ei tohiks nii kohelda, sest ma olen Euroopa Parlamendi liige ja peale selle on siin tekkinud ka selge huvide konflikt, äh, sest eelarvekomisjoni esimees on Euroopa Ajaloo Koja liige ning äh, siin tekib selgelt äh, huvide konflikt, mitte kuskil mujal ei tolereeritakse äh, sellist käitumist, see on, see naeruvääristab meie tööd ja meie asutust. ning juhul, kui seda küsimust ei lahendata, kõnelejad katkestatakse. aitäh, me saime aru. kas keegi soovib sõna võtta selle taotluse toetamiseks? härra Sparoni lugupeetud president, suur aitäh! ma olen nõus, me peaksime tõesti selle hääletuse edasi lükkama. me räägime siin nagunii ainult neljast või viiest nädalast äh, ja me oleme sunnitud seda küsimust nagunii hakkama põhjalikumalt uurima selle valguses, mida me praegu kuulsime, sest äh, juhul, kui Euroopa maksumaksja miljoneid on valesti kasutatud, siis loomulikult tuleb seda arutada selge, kas keegi soovib sõna võtta selle taotluse vastu? härra Lamassuur tõstis esimesena käe. suur tänu, härra president, ma ütleksin kahte asja, kõigepealt eelarvekomisjon on ära teinud oma töö ning on esitanud eh, siis prognoosi, mis puudutab Euroopa Parlamendi eelarvet aastaks kaks tuhat kaksteist. see on kõik läbi vaadatud, läbi arutatud ja meie enda parlamendi poolt ka vastu võetud täiskogus ja vastavalt eh, protseduurireeglitele, eh, nii nagu me seda eelmisel aastal ka tegime. ja kui oli siis eriarvamusi, oleks võinud seda teha tollal ja teiseks, ma ei tahaks küll, et härra Andreasen, kes teab väga hästi, millest me räägime, eh, süüdistaks eelarvekomisjoni presidenti eh, ja kui mind otseselt niimoodi süüdistatakse, väidetes, et tegemist on huvide äh, konfliktiga, kui ma oleksin äh, seal juhatuses, Euroopa Ajaloomaja juhatuses või nõukogus isiklikult, siis jah, oleks võib-olla huvide konflikt, aga ma ei ole seal isik, minu üksikisiku staatuses, vaid eelarvekomisjoni esimehena ja esindan äh, täpselt samamoodi nagu kultuurikomisjoni esimees esitab kultuurikomisjoni selles suur tänu. ja kui keegi sellele vastu vaidleb, vaidleb, siis ma olen valmis loobuma sellest mandaadist. aga kui räägitakse sellistest asjadest nagu huvide konflikt minu suunas, siis tuleks ikkagi natukene ettevaatlik olla, et mitte üle paisutada asju. jah, hääletame, kolleegid. kes on selle poolt, et äh, proua Andreaseni ette, kes on proua Andreaseni ettepaneku poolt, vastu, erapooletud, see ettepanek on tagasi lükatud. Läheme edasi. ja juba siis kolmapäevane päevakord, mis puudutab ühisturu arutelu, siis Euroopa Rahvapartei fraktsioon on palunud, et resolutsiooni ettepanekud tuleks esitada pärast komisjoni avaldust avaliku hanke menetluse kohta, seega ettepanek on siis esi-, esitada ka parlamendi poolt resolutsioonid, kas keegi Rahvaparteist võiks esitada siis seda ettepanekut? suur tänu, härra president, Rahvapartei fraktsioon on teinud ettepaneku, et me volinik Barnier ettepanek ettepanekule lisaksime parlamendi arvamuse, sellepärast et see tooks asjale palju rohkem sisu ja me sellepärast soovime, et te toetaksite seda. kas keegi veel on selle taotluse poolt, kas keegi soovib toetada seda taotlust? Madame, Madame Beres. proua Beres proua Gebhard siiski, ütleb proua Gebhard. mina olen proua Gebhard, mitte proua Peeres, aga mina toetan seda eh, Rahvapartei fraktsiooni ettepanekut, sellepärast et tõesti on mõttekas nendest küsimustest rääkida. mina aga paluksin ja härra Schwabiga, kes on siseturukomisjoni koordinaator ja kellega ma olen kokku leppinud, et me ei hääletaks mitte resolutsiooni üle mitte sellel nädalal, vaid äh, mai esimesel nädalal, sellepärast et meil ei ole olnud praegu aega seda küsimust arutada. seega jah, et me tõstataksime selle küsimuse päevakorda, jah, et me koostame resolutsiooni, aga hääletama peaksime resolutsiooni üle alles maikuus. suur tänu ja nüüd, kes soovib rääkida selle taotluse vastu? ma ei näe kedagi, kes sooviks sõna saada, nii et kes on selle Rahvapartei fraktsiooni ettepaneku poolt, kes on vastu, erapooletu, see ettepanek on vastu võetud. ja tähtajad on järgmised. termini. Wnioski dotyczą... ühesõnaga tähtajad. resolutsiooni ettepanekut tuleb esitada homme, viiendaks aprilliks kella kümneks hommikul. muudatusettepanekud ja ühised resolutsiooni ettepanekud tuleb esitada ülehomseks kella kümneks hommikul. muudatusettepanekud äh, ühistesse resolutsiooni ettepanekutesse esitage palun äh, samal päeval, kolmapäeval, kuuendal aprillil kella üheteistkümneks. hääletame täiskogus neljapäeval, seitsmendal aprillil keskpäeva paiku nagu te näete, kallid kolleegid, tegutsema peab kiiresti. nüüd neljapäevane päevakord. ALDE fraktsioon on palunud arutelu Ai Weiwei juhtumi üle Hiinas vastavalt kodukorra artiklile sada kakskümmend kaks äh, võiks selle debati siis lisada neljapäeva pärastlõunasse ja vahetada välja esialgu päevakorras olnud Zimbabwe alane arutelu. härra Verhofstadt on, äh, suur tänu, härra president. härra Ai Weiwei, kes on üks kõige paremini teada Hiina kunstnikke, on äh, dissident ja tal on alati olnud võimalus äh, vabalt rääkida, on nüüd aga vangistatud Taipei lennujaamas ja on väidetavalt alates pühapäevast vangistatud. ma tahaksin ära kasutada tänast võimalust äh, selleks, et äh, avaldada protesti Hiina ametkondade vastu, kuid ütleksin ka nii palju, et võib-olla peaksime tõsiselt kaaluma seda, kas me siiski järgmisel kuul Beiji, Pekingis osaleme mm, poliitiliste juhtide konverentsil, kui Hiina selliseid samme astub kuid oluline on minu meelest, et me võtaksime vastu resolutsiooni nii kiiresti kui võimalik selles küsimuses, et äh, suurendada survet äh, Hiina ametivõimudele härra Ai Weiwei vabastamiseks esialgu me mõtlesime see asi võtta päevakorda neljapäeval ja vahetada välja siis Zimbabwe küsimus, kuid pärast lühikest konsultatsiooni, härra president, oleme leidnud võib-olla isegi parema võimaluse. äkki oleks meil võimalik äh, elevandiluuranniku küsimus tõsta kolmapäevale ja kasutada neljapäeval vabaks jäetud kohta siis äh, selle kiireloomulise resolutsiooni vastuvõtmiseks härra Ai Weiwei juhtumi osas. ma olen selle rääkinud läbi erinevate fraktsioonidega ja nad on kõik olnud nõus äh, sellise asjade arenguga. härra president, suhteliselt keerulised muutused, mida te välja pakute ja peame nüüd kogu selle protsessi äh, rea-, realt läbi võtma kõigepealt olete teinud siis ettepaneku muuta kolmapäevast päevakorda ja tõsta siis äh, nelja, tõsta neljapäevast ära elevandiruu, äh, elevandiruuranniku äh, küsimus, tuua see kolmapäeva õhtusse umbes kella kaheksaks ja siis äh, saaks Ai Weiwei juhtumist rääkida neljapäeval ja aidata tema saatusele kaasa. kas kõik said aru minu selgitusest? kas ähm, äh, tahab keegi seda toetada või selle vastu olla, ettepanekuid ei ole, no hääletame siis, kes on selle ettepaneku poolt? siiski, siiski tahaksin lihtsalt avaldada toetust sellele ettepanekule, härra president, neljapäeva, kolmapäeva pärastlõuna on aga väga tihe ja meil on seal komisjoni ja nõukogu, nemad peaksid oma avaldused tegema siis väga lühidalt ja asepresidendid peaksid tõesti kõneajast väga täpselt kinni pidama, muidu muutub kolmapäev kaootiliseks. sellepärast palun mõelge ka sellele, aga muidu toetan taotlust. võtame arvesse ja juhatuses mainin siis kolleegidele seda ka nii, kes on selle ettepaneku poolt, vastu, suur tänu! ühesõnaga, tulemuseks on siis see, et Ai Weiwei juhtum Hiinas tuleb arutelule neljapäeva pärastlõunal inimõiguste alaste debattide all ning elevandi luurannikul toimuvast räägime neljapäeval. on tehtud veel üks ettepanek, nimelt proua Gebhardt. So we, we, we put suggested we take the vote in May, not in April, and we didn't. Uh, decision, colleagues, last decision. kallid kolleegid, üks otsus on veel vaja langetada, proua Gebhard, palun veel kord selgitage oma ettepanekut. proua Keppert räägib mikrofonita. härra president, ma palusin, et hääletus resolutsiooni üle, mis puudutab äh, avalikke pakkumisi, et see, avalikke hankeid, et see lükatakse edasi. kuid see tähendab seda, et äh, me peame muutma ka resolutsiooni muudatusettepanekute äh, tegemise tähtaega, kuid te ei hääletanud nende tähtaegade üle. kas keegi toetab seda ettepanekut? No, against. kas keegi on vastu? tundub, et ei. ei ole keegi vastu. siiski. härra president arvestades teema tähtsust, äh, tuleb siiski nendida, et muudatusettepanekute äh, tähtajaks on piisavalt aega, nii et ma ei toeta proua Kephardi ettepanekut, kes toetaks proua Kephardi ettepanekut, äh, hääletame poolt, vastu, suur tänu, proua Kephardi ettepanek on vastu võetud nüüd, kallid kolleegid, on siis päevakord paika saanud ja läheme edasi esimese aruteluni. tegemist on proua Guillaume'i raportiga rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise kohta. liikmesriikides. Int World, please, your turn proua Antvelt, nüüd on teie kord. suur aitäh! ma teen väga lühidalt, ma ei teadnud täpselt, millise punkti all ma peaksin tõstatama oma mured. kaks aastat, kaks nädalat tagasi otsustas meie administratsioon küberrünnakute tõttu võtta ära kõigilt ligipääsu meie veebmeilile ning seda terveks nädalaks ja ma arvan, et see on üsnagi karm otsus, terve nädal siin oleks selgitused küll omal kohal, ma tahaksin teada, kas selline piirang oli õigustatud, kas see oli äh, lihtsalt ähm, ettevaat-, vaatuse mõttes vastu võetud meede ja kuidas süsteemiga nüüd on? suur aitäh teile, proua Intvelt, me uurime, kuidas selle asjaga on, me kontrollime järele ja saadame välja ka ametliku teadaande